Il presidente. president. Buongiorno, buongiorno. tere päevast. ma tervitan publikut, keda täna pärastlõunal on väga palju siin. meie istung on alanud, eilse istungi kokkuvõte on laiali jagatud, nii nagu ka erinevad tekstid ja kui märkusi ei ole, siis võime lugeda selle